härra Marko Tsani on lahkunud EFTD fraktsioonist ning kuulub üheteistkümnenda ja üheteistkümnendast jaanuarist kaks tuhat seitseteist alates ENL fraktsiooni. härra Marko Affronte on lahkunud EFTD fraktsioonist ning on ühinenud Roheliste fraktsiooniga üheteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat seitseteist.